arutelu on teinud ja, ja tänada selle eest, et praegu tegeldakse laienemisteemadega intensiivselt, me oleme olulises etapis ja meie järgmised sammud on äärmiselt olulised. suur tänu, raportöör, teie sõnavõtu eest. laienemine on olnud oluline meie kõikide jaoks mina ei oleks praegusel hetkel siin istungi juhataja, kui kahe tuhande neljandal aastal ei oleks laienemist toimunud ja ma arvan, et me kõik oleme rõõmsad selle üle, et me saame veel tervitada enda hulgas uusi tulijaid. Eh, komisjoni avaldus mm, jättis mulle sügava mulje, et ta just sidus eh, selle teemaga Nobeli auhinna saamise, sest eh, Euroopa Liidu ajaloos on võtmetähtsusega küsimus rahu. nüüd oleme me selle teema lõpetanud, hääletus toimub eh, homme kell kaksteist. mine päevakorrapunkt on, eh, on, eh, puudutab olukorda Gazas, komisjoni asepresident ja liidu välisasjade julgeolekupoliitika kõrge esindaja teeb sellekohase avalduse. meil toimub pärast seda arutelu, aga vaba mikrofoni ei ole. kõigepealt saab sõna volinik. Yes uh, uh, and excuse me ma tahaksin vabandada. ma ajasin segamini kõnelejate järjekorra, kõigepealt saab sõna nõukogu esindaja. aitäh, juhataja, lugupeetud parlamendisaadikud. Te ilmselt teate, milline on praegusel hetkel see konflikti olukord kaasas kindlasti olete te jälginud, mis toimus eelmisel õhtul täpselt sama tähelepanelikult nagu minagi ja sama lootusrikkalt, et saavutatakse vaherahu. kahjuks meie lootused luhtusid. meie lootused olid enneaegsed. ma tõepoolest mõistan, et toimusid väga intensiivsed läbirääkimised võimaliku vaherahu üle, mis oleks pidanud jõustuma eh, keskööl aga niisugune teade lükati edasi. läbirääkimised jätkusid täna ning on oluline, et nad osutuksid edukateks. ÜRO Julgeolekunõukogu kohtus eile õhtul selleks, et arutada äh, arenguid, et äh, tulla uuesti kokku New Yorgis, kui selleks on vajadus. terve päeva jooksul olen ma saanud teateid eh, terroristlike, eh, terroristlike rünnakute kohta Tel Avivile ja need tuleb hukka mõista kõige karmimalt. mina tahaksin, et need, kes eh, on saanud haavata, saaksid kiiresti tervest. Euroopa Liit mõistab hukka kõik terrorismi ilmingud, ükstaskõik kust nad ka ei eh, pärineks. me oleme vankumatult valmis võitlema terrorismi vastu. olukord eh, Gazas on väga plahvatusohtlik ja on niimoodi edaspidigi, eh, nii et Iisraeli ja Gaza suhted on väga pingelised. me ütleme, et tuleb otse maid lõpetada vaenutegevus, tuleb koondada tähelepanu eh, vaherahule, mis oleks aluseks pikemaajalisele lahendusele, et seda saavutada, siis asepresident ähm, ähm, välispoliitika kõrge esineja eh, peab tihedaid sidemeid oluliste tegijatega selles regioonis. eriti on ta pöördunud USA, Egiptuse, Iisraeli, Palestiina eh, omavalitsuse, ÜRO ja Araabia Liiga poole. tema oli eh, Kairos eh, Araabia liiga ministrite nõukogu kaaseesistuja nende istungil ja eh, pöördus just Egiptuse presidendi ja Araabia liiga presidendi eh, poole. Eh, need sidemed ja on jätkunud. üheksateistkümnendal novembril esmaspäeval võttis Araabia, eh, võttis Araabia Liiga ministrite nõukogu vastu oma järeldused selle konflikti osas ja Euroopa Liit kutsub üles mm, kutsub üles vahel rahule, et eski, et ei eskaleeruks vägivald, eriti tsiviilisikute eh, vastu suunatud vägivald ja eh, Euroopa Liit on karmisõnaliselt muutnud eh, mõistnud hukka ka raketirünnakud, mis pärinevad Gazalt. me kutsume e, kõiki pooli üles e, pidama kinni rahvusvahelisest humanitaarabist, tsiviilisikutele peab olema tagatud kaitse. E, me kutsume üles ka lõpetama Gaza blokaadi. see tekst on tasakaalustatud konsensus ja väljendab eh, väga tugevalt Euroopa Liidu positsiooni. see näitab, et me oleme pühendunud eesmärgile antud kriisi juures. Kraas, Gaza olukord on pannud eh, rahvusvahelise lahenduse leidmise keskmesse eh, Egiptuse ja me kutsume neid üles eh, kutsuma kõiki osapooli lõpetama vägivaldi ja eh, seadma sisse relvarahu. Euroopa Liit teeb kõik, mis tema võimuses, et eh, oleks võimalik jõustada relvarahu. lugupeetud parlamendisaadikud, relvarahu on eh, mõlema poole huvides, rääkimata juba tsiviilelanikkonnast, kes on väga tõsiselt viimaste päevade jooksul kannatada saanud nii füüsiliselt kui eh, psühholoogiliselt. tsiviilisikute hukkumine mõlemal poolt on olnud traagiline Eh, olukord Gazas on väga habras. asjad võivad minna hulluma, hullemaks, kui humanitaarabi ei saabu. piiride, piiriületuspunkte Karam Sharonis jääb avatuks vaatamata e, sellele, et toimub e, e, sõjategevus, aga jaotatakse siiski humanitaarabi Gaza elektrivarustus ei ole eh, praegusel hetkel tugevalt kannatada saanud, aga ei ole puhast vett ja ravimeid. Euroopa Liit on humanitaarabi vallas juhi positsioonil, me eh, abistame eh, palestiinlasi ja suur osa Palestiinale antavast abist läheb just Gaza piirkonda oluline on see, et kaasas olevad Palestiina pagulased saaksid otsest finantsabi. Euroopa Liit annab finantsabi ka sotsiaalteenuste, eh, sotsiaalteenuste osas ka eh, selles osas, et piiriületuspunkt Karamšaloonis lahti oleks Gaza sõltub sellest väga tugevalt. Euroopa Liit on valmis eh, uuesti alustama eh, rahvamissiooni et eh, oleks tagatud rahva piiripunktis Euroopa Liidu kolmanda osapoole roll, nii nagu kahe tuhande viiendal aastal see paika pandi Euroopa Liit kutsub üles et lõpeks igasugune relvade smugeldamine Gazasse, aga samal ajal Euroopa Liit kutsub üles ka otse, e, e, kutsub üles e, piiripunktide avamiseks selleks, et humanitaarabi kohale jõuaks. nii Gaza positsioon E, ei ole jätkusuutlik nii kaua, kuni ta jääb e, eraldatuks. E, Euroopa Liit tuletab meelde, et ta on valmis kaasat aitama ülesühit-, ülesehitustöös tihedas koostöös Iisraeli valitsuse ja Palestiina omavalitsusega vastavalt ÜRO resolutsioonile eh, kaheksateist kuusteist. tegemist on seismilise muutusega eh, poliitilisel maastikul Lähis-Idas. see näitab, kuivõrd eh, õrn on olukord selles regioonis, kuivõrd haavatav ta on praegune olukord destabiliseerib tervet regiooni. me kutsume üles mitte vägivallale. Euroopa Liidul on eh, Euroopa Liit toetab tugevalt eh, Palestiina püüdlust oma riiklusele ja eh, Iisraeli püüdlust julgeolekule, kui kõik asjad lähevad õigesti, siis on see saavutatav. meil on vaja leida jätkusuutlik lahendus kaasa jaoks, see vajadus on ehm, ehm, see vajadus on praegu suurem kui kunagi varem. see ei tohi viia uue vägivalla, mm, vägivallapuhanguni ja Euroopa Liit ehm, intensiivistab oma jõupüüdlusi kvarteti raames uurida kõiki võimalusi, et luua eh, rahuprotsessis uus dünaamika. lugupeetud parlamendisaadikud, sain just informatsiooni selle kohta, et Egiptus kinnitas, eh, kinnitas, et saavutati kokkulepe relvarahu osas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 señor presidente señora presidenta en ejercicio señor comisario señorías. suur tänu president eh, eh, nõukogu esindaja volinik daamid ja härrad see õudus mis eh, lähis idas toimub on meid kõiki raputanud sada nelikümmend ohvrit nende hulgas lapsed gaza gaza piirkonnas inimesi on tapetud mõrvatud Eh, väga palju inimesi on surma saanud eh, raketirünnakute eh, tõttu, raketid tulevad Iraanist nüüd on siis meil tegemist vaherahuga, siin on vahele sekkunud Ühendriigid, Egiptuse president, ÜRO peasekretär ja nii edasi Araabia liiga ministrid võtsid sõna, e, kohal oli proua Clinton. seega siis e, praegusel hetkel on olukord niivõrd tõsine, et e, ka ÜRO e, e, Julgeolekunõukogu tundis end jõuetuna, nagu nad seda möödunud, nagu nad eile õhtul seda ütlesid. me teame, et nelisada tuhat inimest on surnud e, ja praegusel hetkel Palestiina, Palestiina püüdlused on fragmenteeritud ja järjest suureneb tuumaoht Iraanist. Euroopa Liit eh, toetab eh, vaherahu, et kõige hullem jääks olemata, aga ütleme ausalt, et stabiilsust selles regioonis ei tule, kui me selle ebaõigluse juuri läbi ei raiu. suur tänu! aitäh! sotsiaaldemokraatide nimel on nüüd sõna härra Keiseril. aitäh, mul on hea meel äh, selle üle, mida äh, Küprose eesistuja meile just teatas vaherahu kohta, mida on vaja veel äh, konsolideerida. ma, meil on olnud piisavalt tsiviilohvritest, tsiviilisikutest ohvreid, lastest ohvreid selles piirkonnas ja see on tõesti kergenduseks. aga kui on vaja relvarahu tugevdada, siis on vaja ka toetada äh, president Abbasi äh, legitiimseid äh, tegutsemist. kui me nägime seda, mis toimus kahe tuhande kaheksandal aastal, siis äh, samuti olid ees ootamas äh, valimised Iisraelis, äh, kasutati järjest rohkem vägivalda Iisraeli poolt ja ka Gazast tulistati rakette, täna oli isegi Tel Avivis terrorirünnak, aga väga, vahepeal on väga palju muutunud, näiteks on olnud Araabia kevad, kõik jõujooned on muutunud, Gaza ei ole enam isoleeritud ja Mahmoud Abbasile avaldatakse survet selleks, et ta loobuks oma tegutsemisest ÜRO raamides. Egiptus on Gaza puhul mänginud vahendaja rolli, ma arvan, et e, meie, eurooplased, peame võtma vastutuse ja tuge-, toetama president Abbasi. praegu oleme mures Iisraeli julgeoleku pärast, see on vaja on aga olla vastutustundlik ja pakkuda ka palestiinlastele võimalus, eh, et neil oleks oma riik kuuekümne seitsmenda aasta piirides. Need kohustused on moraalsed, ajaloolised ja tuginevad rahvusvahelisele eh, eh, õigusele. Lõuna-Sudaan astus ÜRO-sse kolm päeva enne iseseisvaks saamist ja neil ei olnud mingisuguseid piire määratletud. ei ole normaalne, et alates kaheksakümne üheksandast aastast Palestiina äh, tammub äh, ÜRO koridoridesse. praegu me anname äh, ainult ainet kõikidele ekstremistidele ja meil on vastutus, mitte teistel. tegemist on Euroopa ajalooga ja me ei saa nõuda, et palestiinlased selle kinni maksaks mul on hea meel, et Egiptus, Uus-Egiptus aitab meil nüüd sellest kriisist üle saada, aga mi, mi, ma soovin avaldada kaas, kaastunnet äh, kõigi ohvrite perekondadele, aga ma tõesti ei arva, et nemad oma eluga oleks pidanud meie ajaloo ja meie vastutuse eest maksma. a liberálisok és demokraták szövet. ALDE fraktsiooni nimel proua Neit Sõitenbrokil on nüüd sõna lugupeetud juhataja, lugupeetud äh, minister, lugupeetud volinik. rohkem kui kümme aastat tagasi oli Navi Leerikat äh, palestiinlaste läbirääkimiste juht Brüsselis. ja meil on väga kahju, et äh, laste verd on nii palju valatud, selle kümne aasta jooksul ei ole verevalamine kunagi lõppenud, ka viimased sündmused on olnud eriti verised põhimõtteliselt ähm, ei ole oluline teada, kes alustas. kui minna väga kaugele tagasi, siis äh, alustas alati mõni teine. ja siis ongi see teo ja sellele vastamise nõiaring. ma loodan, et äh, jõutakse relvarahuni Egiptuse püüdlused ja kõigi teiste vahendajate püüdlused peaksid viima selleni, et jõutakse pideva vaherahuni. ma olen äh, nõus äh, eespoolkõnelejatega, me peame üritama selle vägivalla põhjuseid kõrvaldada seda on võimalik teha üksnes äh, siis, kui Iisrael saab äh, rahulikult edasi eksisteerida ja kui äh, on olemas ka Palestiina riik. ma loodan, et muudatused, mis praegu on toimunud selles piirkonnas, et viimaste päevade sündmused viivad selleni, et igaüks saab aru, et staatus quo'd ei saa jätkata staatus quo ei ole jätkusuutlik. hoolitseda tuleb äh, selle eest, et äh, leitaks tuleviku jaoks rahumeelne lahendus ja et see leitaks nii iisraellaste kui äh, palestiinlaste jaoks. aitäh! roheliste fraktsiooni nimel saab nüüd sõna härra Kohn-Pendit. lugupeetud juhataja, ma arvan, et aeg on öelda välja lihtsad tõed ja lihtne tõde on see, et äh, Iisraeli rakettidega pommitades või Tel Avivis äh, terroriakte läbi viies ei jõuta Palestiina riigini ei, ega ka okupeerimist jätkates ja palestiinlastel tuleviku perspektiivi ära võttes ei jõuta Iisraeli rahuliku eksisteerimiseni. parlament peab võtma vastutuse ja vastutus parlamendi jaoks seisneb selles, et me näitame välja toetust strateegiatele, mis võivad viia rahuni. strateegiad on selged, vaja on äh, jah-sõna ilma igasuguste nüanssidega, äh, nüanssideta sellele, et Iisraelil on õigust ennast kaitsta ja vaja on toetada Palestiina riiki, mis ei piirduks üksnes kolooniatega. vaja on toetada vägivallatut äh, strateegiat, äh, mida edendab president Abbas. kui me seda strateegiat ei toeta, siis me toetame neid, kes rahu ei soovi ja minu meelest on väga hea, et Euroopa Parlamendi resolutsioonis, mida me homme hääletame, ütleme me sõnaselgelt välja, et meie toetame president Abbasi strateegiat minna ÜRO-sse ja nõuda tunnustamist. kui me seda ei eh, tee, kui me ei nõua Gaza blokaadi lõpetamist rahvusvahelise kontrolli all, siis ei suuda me seda piirkonda rahulikumaks muuta, me ei saa poolteist pooleteiselt miljonilt Gaza äh, elanikult äh, nõuda ratsionaalset käitumist. jah, see, mida teeb islami džihaad, on õudne. jah, see on õudne, et Iisraeli Äh, rakettidega pommitatakse, aga see ei lõpe enne, kui Gaza elanikel on tulevikuperspektiiv. sellest on ju tegelikult lihtne aru saada ja seetõttu me ütleme jah Iisraeli julgeolekule, jah Iisraeli identiteedile, jah Palestiinale, lõpetagem blokaad, toetagem president Abbasi ÜRO-s, aitäh!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 aitäh, härra Konvendit, kas te leiate, et äh, kui me äh, kas on võimalik kaasasektor avada majanduse ja humanitaartegevuseks, et kas see niimoodi äh, me suudame takistada raketi ja muu sõjalised vahend, muude sõjaliste vahendite jõudmise Gazasse, eriti just Iraanist uh,? Mon, mon cher kolleeg. armas kolleeg ma küsiks, et kas teie arvate, et Gaza blokaad on takistanud äh, rakettide jõudmist Gazasse? ei, äh, tõendiks on see, et äh, blokaadi ajal on nad tei-, umbes miljon raketti välja tulistanud, et võib-olla teie poolest, teie poolt oleks intelligentne saada aru sellest, et blokaadi lõpetamine ja rahvusvaheline kontroll selle üle, Äh, mis Gazasse jõuab, et äh, Gazasse jõuaks äh, toiduained ja ülesehitamiseks vajalikud materjalid, et siis võimaldaks kontrollida ka seda, mida maa alt sinna viiakse, et kui meil ei ole massiivset rahvusvahelist kontrolli ja kuni sinna ei viida toiduaineid ja ehitusmaterjale, nii kaua on kogu aeg olemas need maa-alused kanalid selleks, et transportida sinna rak-, rak-, rakette ja siis on ka järjest rohkem lootusetuid inimesi. Köszönöm szépen. A következő felszólaló az európai konzervatívok. Aitäh! Järgmine kõneleja ECR fraktsiooni nimel, härra Tannak. Äh, minu arust see ei ole härra Massip, see on minu sõber Boris Saaler äh, siiski, kes sõna küsis, äh, hiljuti see, et Hamasi ja Iisraeli vahelised sündmused on välditav inimtragöödia, see on Äh, rakettide vahetamine Iisraeli ja Gaza piirkonna vahel on äh, tsiviilpiirkondi just äh, sihtmärgiks seatud, viis tsiviilinimest on Iisraelis surnud ja infrastruktuur on viga saanud. igal inimesel on õigus elule ja seetõttu Iisraelil on täielik õigus igasuguseid militaareesmärke pommitada, kaasa arvatud siis neid kohti, kus rakette õhku lasti probleem on lihtsalt selles, et need kohad asuvad tihedalt äh, tsiviilelanikega asutatud piirkondades ja seetõttu on äh, Hamasil veel üks sõjakoridor sõidustus, arvestades, mida nad selles osas teinud on. ja äh, Palestiina riik on selline, peaks olema selline, kus Gaza piirkond ja Lääne-Kallas mõlemad elavad rahumeelselt Iisraeli riigis, aga Euroopa Liit peab siiski keelustama terrorismiorganisatsioonid, kes on seadnud sihtmärgiks Iisraeli me peame toetama president Abbasi mõõdukat juhi rolli, aga samas ma ei ole veendunud sellel, et Äh, palestiinlased peaksid saama ÜRO vaatleja riigi staatuse, sest et äh, seisaks ohtu läbirääkimiste alguse ja ma ei ole ka veendunud, et blokaadi peaks päriselt kaotama, sest et ma tõesti kahtlen, härra Saaler, et poliitilised garantiid või rahvusvahelised mehhanismid suudaksid tagada, et ei toimu mingit mere kaudu relvade Gazasse viimist, eriti Iraanist laevaga ja viimaseks äh, tunnen kaasa tänase Tel Avivi pommirünnaku ohvritele, kus kümme inimest said viga ja, ja seetõttu kuna e, e, Egiptus äh, äh, juhtimisel nõutakse kohest relvarahu, see on muutunud keeruliseks, aga samas ma siiski loodan, et kohene relvarahu õnnestub saavutada, aitäh. aitäh, härra Tanel, kas te olete valmis vastama sinise kaarti küsimusele? alati valmis. Mr Murphy, you have the right. härra Murphy, teil on sõna. jah, see on minu vana hea sõber härra Murphy, kes teeb krutskeid teisel pool koda härra Tänak, kas te tõesti arvate, et see Gaza inimeste vastane vält-, täiesti diskrimineerimatu rünnak on kuidagi seotud Iisraeli inimeste kaitsemisega? kas te ei näe seda sidet selle rünnaku ning jaanuari valimiste vahel, mida parempoolne valitsus üritab nüüd äh, paaniliselt võita? kas te ei arva, et see, et konflikt on nüüd eskaleerunud on tekkinud pärast seda, kui tapeti äh, kaheteistaastane jalgpalli mängiv poiss kaasas ja kas te saate kuidagi äh, heaks kiita neid äh, konkreetseid väga täpseid rünnakuid, mis on tapnud sada viiskümmend palestiinlast, kes on kõik tsiviilisikud, paljud neist lapsed, kuidas need saavad olla nii täpselt suunatud? ja võtmeerinevuses on see, et Iisrael ei ole tsiviilisikuid konkreetselt eesmärgiks võtnud, nii nagu on seda teinud Hamas ja Islami džihaad, kui nad on rakette suunanud äh, sellistesse kaugetesse kohtadesse nagu Tel Aviv ja Jeruusalemm. Äh, Iisraeli eesmärgiks on sõjalised e sihtmärgid ja on tõesti väga kahju, et naised ja lapsed on siin rünnakus surma saanud, aga eesmärgiks ei ole tsiviilisikuid tappa, vaid üritatakse elimineerida neid rakettide õh-, tulistajaid ei, siin ei rünnata mitte inimesi, vaid Gaza militaarset infrastruktuuri. no kuna härra Tanak ütles, et ta on alati valmis vastata, vastama, siis nüüd on sõna ka härra Vaiglil pooleks minutiks. härra Tanak, ma olen alati hinnanud seda, kui hästi te teate ja mõistate neid teemasid, millest te räägite, aga nüüd olete te maininud selliseid sündmusi, nagu tegemist oleks mingisuguse, mingite sõjaliste õppustega Lähis-Idas. küsin teilt, kas te ei leia, et sündmused, mis hetkel seal aset leiavad, peaksid meile meenutama, et me peame leidma õiglase poliitilise lahenduse Lähis-Ida küsimusele ning alustama tõsiseid, tõsiste läbirääkimistega kahe riigi põhimõtte alusel oma sõnavõtus ütlesin vist selgelt välja, et loomulikult toetan kahe riigi lahendust, mis põhineb sellele, et Iisrael ja Palestiina riik elavad kõrvuti rahus ja et Palestiina riik on samuti elujõuline. me loomulikult kõik toetame seda ka praegu, peavad lõppema terrorismirünnakud Iisraeli riigi vastu, peab ole- ja Iisraeli inimesed seejärel tunnevad ennast piisavalt kindlalt, et tulla tagasi läbirääkimiste laua taha et pidada läbirääkimisi Palestiina riigi loomise osas. hetkel, kui nende äh, territooriumil sajab rakette, siis ilmselgelt neil ei ole piisavalt kindlust, et äh, taodelda kahe riigi lahendust. Äh, nüüd EFD fraktsiooni nimel härra Pelder. härra juhataja üks märkus, arutelu, mis puudutab olukorda Gazas, seal, selles arutelus tuleks rääkida olukorrast Iisraelis ja Gazas, sellepärast et äh, raketi rakettide vihm äh, Gazast ja džihaadi rühmitustelt äh, tekitavad ju ainult juurde probleeme Gazale. kaitstakse oma elu ja oma vara äh, Mm, Iisrael teeb seda õigusega. vahel on käitumine ja reaktsioon ebaproportsionaalne ning see on ka endaga kaasa toonud olukorra eskaleerumise. selles resolutsioonis on kaks elementi ja nendel tumedatel päevadel soonin ma vabadust Jeruusalemmale äh, ning Euroopa institutsioonid peaksid äh, samuti väljendama seisukohti Gaza konflikti kohta. oluline on äh, tegutseda selle nimel, et ka e-, Egiptus, äh, Katar ja teised toetaksid äh, ka Iisraeli eksistentsiõigust. Äh, suur aitäh ja nüüd kuue nimel on sõna härrale Hörikil kolmeks minutiks. aitäh, nii raskel ja nii dramaatilisel hetkel on hädavajalik, et poliitiline jõud äh, asendaks vägivalla. meie parlament peab äh, hääletama äh, selle selge ja tugeva resolutsiooni poolt selleks, et lõpetada vägivald, selleks, et tagada kestev rahu ja kahe riigi lahendus. pidevalt õigustatakse vägivalda ja selles äh, konfliktis on kolonisaatori ja koloniseerituga tegemist. Äh, Gaza rahvale on peale sunnitud blokaad ja teine rahvas äh, domineerib. Hamasi nimetatakse vaenlaseks ja ka Palestiina öö, omavalitsusüksus on tegelikult juba kolmkümmend aastat äh, toetanud dialoogi. Euroopa Liit on alandanud Palestiina omavalitsust äh, ja mitte mingeid poliitilisi algatusi ei ole mitte kunagi võetud selleks, et äh, tagada rahvusvahelisest õigusest kinnipidamist ja see toidabki just nimelt neid radikaalseid grupeeringuid, kes äh, järjest rohkem suudavad äh, sõda õigustada. tõde on see, et täpselt nagu neli aastat tagasi kasutab Iisrael praegu hirmu, vallandab sõja selleks, et võita valimisi. tõsi on see, et see takistab Palestiinat äh, liit, saamast ÜRO assotsieerunud liikmeks. me peame olema selgesõnalised ja jätkama äh, rahvusvahelise õiguse tunnustamist. me saame seda teha siis, kui me kasutame assotsiatsioonilepingu artiklit kaks e, me peame toetama Mahmoud Abbasi tegutsemist Palestiina tunnustamise nimel äh, ÜRO assotsieerunud liikmena. ei ole mitte Iisraeli õpetaja, kes elab kolme kilomeetri kaugusel Gaza piirist, kirjutas äh, Äh, Iisraeli äh, presidendile kirja ja see toodi ära ajakirjas Haares. ma tsiteerin, kui te hoolitsete meie eest, siis palun lõpetage meie kaitsmine rakettidega äh, ning Vabaduse samba operatsiooni nimel palun algatage tuleviku lootuse operatsioon ja sellega ma ka lõpetan, sest paremini seda sõnastada ei ole võimalik. kas, kas on, Belder Urkiika? suur aitäh! härra Pelder on tõstnud sinise kaardi. kas te olete nõus vastama? Belder uur, you have the floor. sõna härra Pelderil. Ja, mijn geachte collega Hierik, eh, net zoals zijn... Uh, armas kolleeg Hierik, äh, nagu teie parteikolleeg Iirimaalt olen ma arvamusel, et te seostate es-, konf-, konflikti eskaleerumise Iisraeli valimistega. mul on küsimus, et milliste faktidega te seda tõ-, tõestate, tegemist on lihtsalt väga ränga oletusega ja mingeid fakte selle toetuseks ei ole, sest igaüks, kes tunneb olukorda Lähis-Idas, teab, kuidas see kolleeg on eskaleerunud, mida on teinud Hamas. Hamas teeb koostööd Al-Qaidaga Gaza sektoris ja ma oleks tõesti meeleldi kuulnud, milliseid tõendeid teil tuua on, sest tegemist on praegu lihtsalt oletusega. see, mida te ütlete, on täiesti vale. esiteks, Hamas juba neli aastat äh, mängib vahendaja rolli ja on äh, ellu viinud äh, relvarahu ning need radikaalsed grupeeringud, mis on Hamasi välised, islami džihaad näiteks on kohati provotseerinud raketirünnakuid ja see, et tapeti militaaršef, kes tegeles vaherahu läbirääkimistega. see on just nimelt selline rünnak, mille eesmärgiks oli sellise sün-, olukorra eskaleerimine. ma kordan, olukord on täpselt samasugune nagu neli aastat tagasi enne Iisraelis toimunud valimisi. nüüd on äh, sõna proua Tootsil tahan tervitada eh, võimaliku vaherahu uudiseid ning eh, leian, et meie koda peaks üksmeeles tervitama sellist arengut, eh, mis, millest meile täna pärastlõunal räägiti. loodetavasti on see vaherahu, mis toob endaga kaasa ka teatava stabiilsuse, arvestades, kuivõrd pingeline ja vägivaldne on see olukord. siin kojas peaksime me samuti tervitama äh, Äh, ühiselt äh, ning äh, mõistma hukka terroristirünnakud püssil, bussile Tel Avivis, me peaksime kaitsma Iisraeli õigust omaenda kodanikke kaitsta raketirünnakute eest ning me peaksime tõsiselt uurima selle koja rolli, nende institutsioonide rolli. kindlasti oleme me kaotanud eesmärgi silmist. me oleme võimaldanud areneda olukorral juba kuid, on raketirünnakud jätkunud Gazast Lõuna-Iisraeli vastu ja alles nüüd, kui olukord on muutunud niivõrd pingeliseks ja vägivaldseks, oleme me seda tähele panema hakanud. me peame olema õiglased vahendajad, me peame öö, äh, sellega alustama, mitte hakkama nõudma riigi staatust ÜRO-s, vaid me peame ehitama üles usaldusväärsust, mis võimaldab saavutada kestva relvarahu ning pikaajalise lahenduse. kas te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele? Yes. Please. And the security of Israel and the defense of its Iisraeli julgeolek ja tema kodanike kaitse, kuidas seda on võimalik tagada sellega, et lükatakse edasi Palestiina riigi äh, tunnustamine ÜRO poolt. me ju teame, milline on selle piirkonna demograafia. see demograafia äh, aga on Iisraeli julgeoleku vastu, kui asjad jätkuvad nii, nagu nad on. tahan tänada kolleegi tema küsimuse eest mul on äh, äh, pikk kogemus äh, rahuprotsessidega minu omaenda valimisringkonnas. võin ausalt öelda, et selleks, et ehitada üles pikka, stabiilset, kestvat rahu, tuleb kõigepealt ehitada üles usaldust. minu arvates me ei suuda usaldust ehitada, kui me taotleme igasuguseid teisi eesmärke äh, kui nende usalduse ehitamine nende kahe osapoole vahel siin konkreetses küsimuses. peame vaatama seda, mida vajab Iisrael selleks, et tulla tagasi läbirääkimiste laua taha ja me peame vaatama ka seda, äh, milline on Palestiina küsimus. nii et äh, asi on usalduse ehitamise asi, on sellest, me peame olema õiglased ja ausad vahendajad ning äh, tag-, me peame tagama, et me kohtleme kõiki võrdselt. suur tänu nüüd on see arutelu lõppenud ja lõppsõnaks anname me siis nõukogu esindajale võimaluse selle kõik kokku tõmmata. lugupeetud parlamendiliikmed, ma saan teile kinnitada, et tõepoolest on kokku lepitud vaherahus, seda teatas meile Muhamed Hammer, kes on Egiptuse Äh, välisminister ja äh, riigisekretär Hillary Clinton. pressikonverents toimus paari minuti eest ja kell seitse äh, GMT algab siis Kesk-Euroopa aja järgi algab siis vaherahu. kui me räägime Gaza olukorras, siis Euroopa Parlament on jälle näidanud, kuivõrd suurt muret nad tunnevad antud piirkonna tsiviilelaniku pärast, et tahetakse jätkuvat või pikaajalist kestvat rahu eh, Lähis-Idas sada kolmkümmend üks inimest on eh, tapetud Gazas, eh, kolmkümmend üks, eh, kolmteist Iisraelis. põhiliselt hukkusid selles konfliktis tavalised inimesed, naised ja lapsed ning on vaja teha kõik, mis võimalik, et tugevdada kokkulepitud vaherahu et saavutatakse pikaajaline lahendus Gaza isolatsiooni lõppemisele ja ma kordan, et ma kutsun üles Iisraeli eh, kaitsma tsiviilinimesi eh, kogu aeg. ma eh, mõidan, ma mõistan ka hukka viimase kahe päeva jooksul seitsme Gaza kodaniku tapmise see on kõige julmem inimõiguste rikkumine. palestiinlaste omavaheline leppimine on võtmetähtsusega küsimus olukorra lahendamiseks pikas perspektiivis. on vaja parandada olukorda Lääne Mm, lääne kaldal, sest kaks inimest on ka lääne kaldal saanud surma. Euroop-, eh, Palestiina ühtekuuluvus on oluline element, see on oluline selleks, et tagada eh, kestev rahu Iisraelit. Euroopa Liit on kutsunud pidevalt üles palestiinlasi omavahel leppima, eh, et nad on kutsunud üles tegema seda Eh, president Abbasi egiidi all. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal eh, maikuus kirjutati alla leppimiskokkuleppele eh, kahe riigi lahendus on ainus võimalik lahendus Iisraeli-Palestiina konfliktile. vägivalla eskaleerumine mida me oleme näinud viimase paari päeva jooksul, on traagiline ja see eh, ja see lükkab edasi reaalsusega leppimise. suur tänu! suur tänu! lugupeetud kolleegid, ükskord, eh, kui meie olime Nõukogude võimu all,